sisus paranenud ja see pakub investoritele kaitset. me oleksime eeldanud automaatset äh, prospekti esitamist, mitte selle nõudmise võimalus, sellepärast et prospekt ei ole just eriti mahukas, aga lõppkokkuvõttes oleme me arvamusel, et juba esimesel lugemisel võime me selle küsimusega lõpule jõuda. suur tänu, härra Schmidt, palun. Äh, tänan härra president, härra volinik, kõigepealt äh, suur tänu liberaalide fraktsiooni kolleegidele, eriti ka härra Klentsile. ma olen arvamusel, et raportööril on õnnestunud lühikese aja jooksul nüüd äh, heale kompromissile. ka ilma finantskriisita oli see teema juba väga keeruline ja seda tean ma väga hästi, sellepärast et äh, ma töötasin selle teemaga aastal kaks tuhat üks on väga oluline, et meil oleks tõhus ja selgelt toimiv turg tarbijate jaoks ja laias laastus see on meil nüüd ka õnnestunud. tahaksin meenutada teile, et kahe tuhande esimesel aastal ei olnud äh, samuti olukord väga selge, oli lamfalusi äh, protsessi eelne aeg, meil oli palju meetmeid äh, kasutusele võetud, aga kõik ei olnud sugugi arusaadav. nüüd on juhitud tähelepanu järelevalvele, investeerimiskaitsele ja härra volinik samuti ise tõstis esile need teemad. härra president, väga palju on siin räägitud keerulisest küsimusest, täpsemalt fondi valitseja tegevusloast. meil on äh, olnud erinevaid seisukohti selles osas, aga lõppettepanek on hea väga oluline on panustada konkurentsivõimele, avada turgu ja rõhuda tõhususele. meil tuleb kindlasti tagada kohase info edastamine investeerijatele, meil tuleb leida tasakaal info hulga ja info tõhususe vahel. liiga palju teavet ei ole ka hea, aga siiski investeerijad peaksid saama piisavalt infot, et võtta vastu asjakohased otsused ma usun, et meil on õnnestunud siin leida tasakaal. Euroopal on vaja tõhusaid finantsturge, see on täiesti selge. eurofondid äh, on äh, saanud edulooks äh, Euroopa-siseselt ja väliselt ja seda arengut tuleb meil ära kasutada. Ryan, poolteist minutit. tänan, härra president. härra volinik, kõigepealt tahaksin tänada härra Klintsi raportööri selle suurepärase raporti eest ma arvan, et ta on tõesti väga kõva tööd teinud selleks, et saavutada kompromissi, õnnitlen teda ka sellel puhul, see direktiiv, kui ta jõustub, vähendab väga paljugi bürokraatiat, kompromiss läbirääkimiste ajal eh, tunnustati ka teatud liikmesriikide muresid ja see võimaldaski laiapõhjalist toetust. ma arvan, et see aitab ta-, kaitsta tarbijaid ning see on hea ka investoritele ning mõni on siin juba öelnud seda, et tõesti, avatud turg on kõigi meie jaoks väga hea, tingimusel, et seda korralikult reguleeritakse. see on taaskord üks viis, äh, kuidas saavutada ühiseid standardeid, ühiseid reegleid selleks, et äh, reguleerida seda turgu ning ja see ei puuduta mitte ainult Euroopat, vaid kogu maailma sellepärast, eriti arvestades seda, missugune kriisiolukord meil on, äh, sellepärast peame ka üleilmselt üheskoos töötama selle nimel, et probleeme lahendada. täna on suur päev, sest me tähistame ka euro kümnendat aastapäeva, see näitab, kui oluline on majandusalane koostöö. ja tõesti äh, on hea, et minu kodumaa on ka Eurotsooni liige, see on olnud meie stabiilsuse allikaks äh, nii meie riigi jaoks kui ka teiste riikide jaoks, kes praegu on kannatanud selle majanduskriisi all Need riigid, kes ei ole Eurotsoonis, äh, kahjuks äh, võivad kannatada nõnda nagu Island, ma loodan, et see nõnda ei ole, aga minu äh, kaasmaalased teavad seda väga hästi, et alguses arutati seda eurotsooniga liikumist kui tagasiminekut, kuid tõesti, kui me ei oleks eurotsooni liikmed, siis oleks meie seis praegu samasugune, nagu Islandil võib olla Äh, seda ei saa nüüd küll kasutada äh, argumendina äh, Lissaboni lepingu vastu olemiseks ja majanduslikus mõttes peab ka Iirimaa jääma otsustajate hulka Euroopas, kui me tahame ikka nõnda edukalt edasi minna, tänan. härra Pööris, palun, kaks minutit. suur tänu, härra president kõik need vastuolud, mis ümbritsevad finantsturu reguleerimist ja see soov äh, hakata kõike reguleerima, see on äh, siin hea näide selleks, kuidas mõõdukalt reguleerida seda sektorit. härra Klints ja teised on teinud hea töö ära, toetan seda raportit ja ettepanekut. eurofondid on väga oluline osa Eh, nii Euroopa kui ka Šoti eh, eh, rahandussektorist või ja see on oluline säästjate, hoiustajate ning investorite jaoks mitte ainult Euroopas, vaid ka kogu maailmas. ja isegi Ameerika Ühendriikides vaadatakse eurofonde kui eeskuju. härra Klints on võtnud arvesse väga palju sellest, mida mina oluliseks olen pidanud nagu näiteks riskide hajutamine uutesse investeerimistoodetesse ja kõige tähtsam on see, et me peame saavutama suuremat mastaabi ökonoomikat Euroopas. paljud meie fondid on liiga väikesed ja neid fonde on liiga palju. sellepärast peame lihtsustama ka ühinemisi. ja mulle meeldiks, et me läheksime selles asjas veelgi kaugemale ja lubaksime ka erinevate investeerimiseesmärgidega eurofonde lihtsamini ühineda. nõnda, et oleks tavainvestor siiski adekvaatselt kaitstud ning kolmandaks küsimus fondivalitseja tegevusloast see on väga väga tähtis uus areng mis võimaldabki suuremat mastaabiökonoomikat tõhusust bürokraatiat vähendada ja see peab kõik toimuma muidugi ainult investori huvides nii et ümbersõnastamine on äh, sektori enda jaoks väga hea, aga veelgi enam investori ja hoiustaja jaoks ning mitte ainult Euroopas, vaid ka kogu maailmas. seetõttu olen mina suure rõõmuga valmis toetama härra Klintsi raportit ja seda direktiivi, suur tänu. Äh, proua Peres, kolm minutit, palun. Euh, pour... suur tänu, härra president, raportöör selle suure töö eest, selle pühendumise eest, jõupingutuste eest läbirääkimistel eurofondid on meie finantsturgudel nagu üks bränd, üks väga hea toode, aga Euroopa Liidus on meil ka tasakaalustamatust. meil on siin tarbijariigid ja tootjariigid ja nende strateegiad on väga erinevad. üks selle direktiivi ümbervaatamise eesmärke selles kontekstis on just tagada seda, et meie siseturg eurofondide alast alal töötaks väga hästi ja siin on neli asja, mida silmas pidada nagu juba siin arutelus on mainitud, on väga tähtis fondivalitseja tegevusluba ning ma sain aru, et volinikul oli muresid selles küsimuses, et see pole nõnda hästi ette valmistatud, kuid äh, ettevalmistusi on ju tarvis teha. ja mina sain asjast nõnda aru, et komisjon lihtsalt ei läinud liiga kiiresti selle või ei läinud piisavalt kiiresti selle asjaga edasi, aga nüüd on mul hea meel, et läbirääkimisi on toimunud selles valdkonnas ning et toimub siiski just nimelt see, et fondivalitseja tegevusluba võetakse kasutusele ja see võimaldabki seda eurofondide turgu nõuetekohaselt arendada. teiseks, väljakutsed, mis on seotud öö, ühikute taga, osakute tagasivõtmisega me nõudsime, et pangad säilitaksid viis protsenti väärtpaberitest, mida äh, nad äh, turule panevad äh, ühe teise direktiivi arutamisel ning ka siin peaks seda reeglit arvestama, sellepärast et riskid on ju samad, sellepärast peaksime ka kasutama samu nõudeid, siis järelevalve, kolmas küsimus. keegi ei kahtle selles, kuivõrd otsusekindlad me oleme selles, et äh, järelevalve peab paranema, kõik me ju ootame siin president Barroso poolt algatusi, mis on seotud ka selle töörühma tehtud tööga, aga me ei saa tõesti väga kaua oodata, et selle töörühma töö tulemused ka ellu rakendataks. me peame olema kindlad selles, kuidas kõigi nende eri liiki liikmesriikide vahel järelevalve toimub nii et järelevalve on väga oluline ning minu viimased öö, kommentaarid puudutavad maksustamist. siin on ka volinik lubadusi andnud ja maksustamine see tegelikult varjab teatud mõttes protektsionismi ja me peame selles asjas kindlasti edusamme saavutama nii et nii on väga oluline, et komisjon siin algatustega välja tuleks, nõnda et eurofondide puhul tõesti need tooted saaksid vabalt liikuda, ilma et protektsionismi siin kasutataks. suur tänu! aitäh, nüüd äh, proua Starkevitšilt üks minut. suur tänu! ühineksin eelkõnelenud kolleegidega ja tänaksin kõigepealt raportööri kes on üritanud leida sobivat kompromissi. samas ma ei saa öelda, et ma täielikult oleksin selle raportiga rahul. kõigepealt äh, sellepärast, et äh, Euroopa Liidu liikmesriigid äh, peavad ette valmistama oma seadusandluse selles keeles, mida tavapäraselt kasutatakse rahvusvahelises finantsmaailmas, see tähendab inglise keel. aga ma ei leia, et oleks õigustatud eelistada ühte keelt või eelistada fonde, mis kasutavad oma asjaajamiskeelena seda keelt. meil ei ole tarvis äh, veelgi suuremat õiguskindlust äh, selles osas näiteks, et äh, missuguses keeles siis tarbijaid informeerida. ma usun, et ettevõte ettevõtete vastutus ja konkurentsitingimused peaksid olema selgelt välja toodud. aitäh edasi, härra Tšernetski, üks minut. lugupeetud eh, daamid ja härrad, me peaksime kindlasti eh, võtma prioriteediks eurofondide alase seadusandluse ajakohastamise. oluline on saavutada suurem konkurents, kõrgem investorite kaitse ja ma olen täiesti nõus raportööriga, et meil tuleb praegune prospekt asendada tasuta dokumendiga, kus on põhiinfo investoritele. väga oluline on pöörata ka tähelepanu fondide maksustamise küsimusele, eriti just, mis äh, puudutab diskrimineerimist. see on vastuvõetamatu. sarnaselt raportööriga olen ma arvamusel, et fondivalitseja tegevusluba peab olema praktiliselt äh, kasutatav. väga oluline on, et eurofondid oleksid äh, pakutavad ja müüdavad tõesti üle kogu Euroopa, niimoodi tekiks ühine turg Äh, volinik, kui soovite vastata. jah, aitäh, ma äh, väga tänan veel kord, äh, kui tõhusalt selle teemaga on tegeldud. see protsess oli tõesti märkimisväärselt kiire. samas ei ole veel asja lõpp, väga palju on veel teha nii-öelda teisel tasandil. liikmesriikidel on ka ülesanne üle võtta need uued reeglid veel enne kahe tuhande üheteistkümnenda aasta suve ja tarvis on paika panna siseriiklikud järelevalvajad. ja ma võin teile kinnitada, et äh, komisjon mängib samuti oma rolli, muutmaks seda protsessi võimalikult lihtsaks. aitäh, härra volinik, nüüd äh, härra Klints, lõpetuseks kaks minutit Äh, suur tänu. olen nõus volinikuga, meie töö ei ole praegu veel lõppenud, meil tuleb veel rakendusfaas. üks põhjus, miks tähtajad olid nii ambitsioonikad, on ka see, et äh, me ei saa rakendamisega siin kaua oodata turud muutuvad äh, väga kiiresti ja kui meie siis muudkui järel sörgime nii-öelda, siis ei oleks see hea. arutelu täna näitas, et parteiüleselt äh, on olemas toetus kompromissile. ma täiesti aktsepteerin seda, et Astrid Lullingil on natukene erinev arvamus. ma siiski usun, et äh, tema mure Luksemburgi kui Euroopa Finantskeskuse kannatamise pärast ei saa kinnitust, ma loodan, et vastupidi, see uus direktiiv pakub võimaluse finantsturgudel edasi areneda. me peaksime kindlasti looma investeerimisfondide siseturu, nagu kolleegid mainisid. me räägime siseturust, aga mitmetes valdkondades see veel ei toimi. me peaksime kindlasti panustama ka reguleerijate vahelisele tihedale koostööle. järelevalvealane koostöö peab olema palju usalduslikum ja tõhusam kui seni kui eurofondide direktiiv selliseid arenguid soodustab, siis ähm, seda parem. volinik mainis äh, mitmesuguseid meetmeid, mida meil tuleb lühiajaliselt äh, tarvitusele äh, võtta, eriti just ähm, teisel tasandil. tööstusharu ise peab ka tegema ära veel väga palju tööd investeerimisfondid äh, peavad ka ise ajakohastama, ilma et oleks äh, õigusloomealast survet. kui ähm, seda ei toimu, siis me peame natukese aja pärast võib-ollagi jälle ise sekkuma. sooviksin siinkohal tänada nõukogu ja komisjoni toetuse ning aktiivse koostöö eest, tänan ka kõiki äh, kolleege Pervanche Perezi, Erakotardit ja samuti Astrid Lullingit, kes on üles näidanud kompromissivalmidust ja töötahet täna. suur tänu, istung on peatatud kella kümneni.